proua Jurova komisjoni nimel. proua volinik, palun. austatud daamid ja härrad, austatud saadikud, suur tänu komisjoni nimel võimaluse eest täna siin sõna võtta rahvusvahelise roomade päeva teemadel, mida me tähistasime möödunud reedel. roomade diskrimineerimine on endiselt laialt levinud Euroopa Liidus. Ehm, mustlase vastasus on ehm, rassismi eriline vorm, mis on seotud äh, romade häbimärgistamisega, see nähtus järjest laieneb, suureneb, see on seotud radikalismiga ja ekstremismiga üldisemalt Euroopa Liidus. selline ähm, areng äh, avaldab sügavat muret, väga oluline on äh, anda endist parim selleks, et võidelda selle negatiivse nähtuse vastu, mis on äh, vastuvõetamatu, kokkusobimatu sellega, mida meie Euroopa Liidus väärtustame. Euroopa Komisjon on loonud tugeva eh, poliitikaraamistiku, õigusinstrumendid, eh, mis, kui neid korralikult ellu rakendatakse, peaksid kohtadel ka tulemusi kaasa tooma. komisjon on tugevdanud jõupingutusi, tagamaks diskrimineerimisvastase seadusandluse tugev ellurakendamine, mis puudutab eh, roomade vastast tegevust meil on poliitiline soov ja pikaline nägemus selle kohta, kuidas võidelda diskrimineerimise vastu, kuidas kaasata roomasid, kuidas kaasata vähemusi haridusse, tööturule ja poliitilisse ellu, mis on üheks osaks selleks, et meie ühiskonnad oleksid terved. sel aastal tuli komisjon välja sihtotstarbelise kampaaniaga selleks, et võidelda Ehm, roomade stereotüüpide vastu, mille nimeks on äh, roomadega roomlaste, e-, roomade eest. selleks, et äh, tagada äh, koostöö ühiskondades, roomade diskrimineerimise vastane võitlus, ka vihakõnede vastane võitlus, mis on suunatud roomade vastu, on kirjas ka komisjoni iga-aastases aruandes selle kohta, mis puudutab edasiminekuid roomade kogukonnas ja meil on ka välja töötatud tõhusad meetmed, kuidas lõimida romasid. selleks on meil konkreetsed instrumendid välja töötatud, töötatud välja just konkreetselt roomade jaoks. Euroopa Komisjon tervitas ja tugevalt toetas Euroopa Parlamendi algatust määrata teisel, määrata teine august eh, roomade holokausti mälestamispäevaks. komisjon on julgustanud liikmesriike tegema sedasama meie kohustus on tunnustada ja mälestada kõiki neid, kes on kannatanud äh, natsirežiimi all, sealhulgas äh, ka, nende hulgas on ka äh, roomad. tegemist on inimeste ajaloo musta peatükiga. komisjon toetab Euroopa Parlamenti jõupingutusi selleks, et Euroopa Parlamendi resolutsioon jõuaks nõukogusse arutamiseks. aitäh, volinik!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 selle arutelu raames ei ole meil ette nähtud vaba mikrofoni roomu sinis, vooru ja sinise kraadi küsimusi ka vastu ei võeta. niisiis, nüüd annan sõna härra Holvenile neljaks minutiks. austatud president, austatud ähm, kolleegid, on suur au ja privileeg jagada oma mõtteid äh, teiega äh, rahvusvahelise romade päeva puhul ja rääkida Rahvapartei seisukohtadest antud küsimuses. tegemist on küsimusega, mis ei ole kuidagi vähem tähtis, kui see on olnud kunagi varem, näiteks aastal kaks tuhat üksteist Ungari eesistumise ajal, kus me käivitasime romade strateegia protsessi roomad on olnud äh, tähelepanu keskpunktis, on räägitud sellest, et tegemist on sellise inimvaraga, kellele ei ole antud võimalust tõestada oma ja tõendada oma väärtust. romad seisavad silmitsi eriliste raskustega, kui nad püüavad välja tulla oma majanduslikest, kultuurilistest sidemetest, mis tulenevad nende kogukonnast isegi kui need ähm, noored suudavad välja murda, seisavad nad silmitsi ühiskonnapoolse diskrimineerimisega. roomadel on vaja erilist toetust ja abi nende jõupingutustes, selleks et nad suudaksid äh, nendest äh, tõketest üle saada. ja selleks tuleb ähm, ühiskonnas kujundada sellist ähm, suhtumist, mis on ähm, austavam, tuleb äh, aidata ähm, kohanemisele kaasa. meil on vaja välja töötada spetsiaalsed eriprogrammid selleks, et selle teemaga tegeleda. ja seetõttu Roomade strateegias on kutsutud liikmesriike üles äh, vältima igasugust diskrimineerimist, segregeerimist ja igasugust äh, rassismi romade programmid ja investeeritavad ressursid on tõhusad ainult sellisel juhul, kui tehakse koostööd romadega, kui romad on kaasatud. nii et meil on vaja kaasata kõik, kui me soovime ellu rakendada jätkusuutlikke, kestlikke programme. romade kultuur ja e, nende traditsioonid tuleb kaasata haridussüsteemi selleks, et uued põlvkonnad ei kasvaks üle ilma selleta, et nad tunneksid oma juuri. Ehm, kõik need kümme miljonit roomat Euroopas. tuleb üle saada vajakajäämisest, mis meil senini on olnud selleks, et tagada võrdsed võimalused kõigile lapseeast alates, just eriti oluline on tähelepanu pöörata lastele. ja see on töö, mis kannab vilja alles tulevikus, aga mis on kõige tõhusam, tuleb välja töötada liikmesriikides eriprogrammid, see on võimalus, kuidas anda võimalus üha rohkematele Rooma lastele, et nad saaksid abi kohe lapsepõlvest peale kui me avame laiemalt oma kooli uksed, siis samamoodi tuleb loomulikult avada ka kirikute uksed, selleks, et solidaarsuse vaim jõuaks romadeni. olgem uhked romade mm, ajupotentsiaali üle, andkem noortele romadele võimalus areneda ja kasvada ja võimalus neil saada tööd meie kõrval. Ehm, Roma koolide võrgustik on suurepärane näide, mille kaudu on äh, sadu romasid aidatud. Nendest noortest on saanud kunstnikud, õpetajad, arstid. me oleme alustanud üheskoos ja jätkakem üheskoos. Ähm, palju tänu. Doamna Post, see jää cuvântul pentru 5 minute. Suur tänu. Ja nüüd saab sõna kolleeg Post. Tack, herr ordförande. Äh, Förra året... Suur tänu, president möödunud aastal me arutasime resolutsiooni, mis puudutas küsimust, kuidas võidelda mustlaste vastasusega ja mis käsitles ka Teise maailmasõja ajal toimunud mustlaste vastast genotsiidi. parlament on selgelt näidanud, kuidas võidelda mustlast vastasusega Euroopa Liidus romasid tuleb kohelda inimestena. mustlasvastasus on häbiplekiks Euroopas. nõukogus ja komisjonis ollakse igal pool ühel meelel, et mustlasvastasusega tuleb võidelda kõikide vahenditega, aga nüüd me näeme, et praktikas ei piisa sellest, kui meil on ainult sotsiaalsed meetmed, vaid tuleb võidelda selle rassismi erivormiga ning äh, kõik see peab jõudma meie nii-öelda tavaellu kõikide inimesteni. parlament on tõstatanud väga olulised küsimused äh, selles äh, debatis. kõigepealt selle, mida nõukogu saab teha selleks, et liikmesriigid võtaksid tarvitusele konkreetsed meetmed selleks, et võidelda selle rassismi vormi vastu. nõukogu ja liikmesriigid peavad seadma endale ambitsioonikad eesmärgid mida komisjon peab saama hinnata. vastasel korral ei juhtu mitte midagi. komisjon peab eh, määrama kõrge esindaja, kes tagaks selle, et võitlus rassismi vastu eh, toimuks kõikides valdkondades ja üle kogu Euroopa Liidu. me peame hea seisma selle eest, et, et moslemisvastased ei jõuaks siia parlamenti. kas te võite kinnitada, et et see mälestuspäev siis luuakse teisel augustil, mälestamaks romade vastast genotsiidi. reedel me tähistasime rahvusvahelist romade päeva ja selle taga oli suur enamus, enamus fraktsioonidest, meil toimusid arutelud, näitused, seminarid, aga lõppkokkuvõttes vaatamata kõikidele nendele strateegiatele oli järeldus ikkagi selline, et ei ole tehtud piisavalt, et romasid lõimida. see kõik ei ole veel meie tavaühiskondadesse jõudnud ja seetõttu tuleb võtta täiendavaid meetmeid tarvitusele. inimesed tänavatel, bussides, tundub, et neil ei ole mitte mingit häbi, kui nad tulevad välja romade vastaste sõnavõttudega ma olen äh, kuulnud paljusid lugusid arutelude käiku, käigus, mis meil on toimunud, olen näinud äh, selle kohta filme, ähm, kuidas äh, romad sunniti laagritesse, kus ei olnud elektrit ja vett, kus ei olnud võimalust saata lapsi kooli, kus ei olnud tervishoiuteenuseid. olukord on katastroofiline. kui me ei tegutse ja ei tegutse nüüd, kohe ja praegu, siis leiame end ähm, täiesti vastuvõetamatus olukorras, äh, kus ülejäänud maailm vaatab, mida me lubame, mille toimumist me Euroopa Liidus ähm, lubame, kus äh, Euroopa Liidus äh, kümme miljonit inimest elab allapoole vaesuse piiri. me ei saa alluda paremäärmuslaste survele, kes kasutavad selle teema ära enda agenda edendamiseks. Võivooluparteid ei tegele eh, nende küsimustega ja see on suur viga. meie, sotsiaaldemokraadid, oleme loonud programmi, meil on tugev seisukoht antud eh, teemadel ja meie staatus quo'd ei aktsepteeri. tahaksin tänada kõiki neid eh, parteijuhte, kes aruteludes osalesid, kõik olid kohal, välja arvatud ALDE fraktsioon samas kõik olid nõus sellega, et roomade küsimus peab olema kõrgel silmapaistval kohal meie poliitilises agendas, vaatamata sellele, et meil on väga suuri väljakutseid erinevates valdkondades. ma palun komisjoni, võtke seda teemat tõsiselt ja astuge samme, ei ole vastuvõetav, et aastal kaks tuhat kuusteist me endiselt ei tee mitte midagi, aeg on tegutseda, aitäh. mulțumim, doamna Post o rog pe doamna Jitna. suur tänu, proua Post. nüüd saab sõna proua Žitnaska kaheks minutiks. palju tänu, president. Slovakkia on üks Euroopa riikidest, kus on suur romade kogukond Ehm, umbes üheksa protsenti meie rahvastikust. kuna hariduse tase on madal, siis seisavad need inimesed silmitsi suurte probleemidega, vaesusega, diskrimineerimisega, eh, stereotüüpidega. Roma lapsed tihtipeale käivad erikoolides ning romade tööhõive on vaid kümme protsenti eh, võrreldes teistega paljud roomad on kaotanud lootuse üldse tööd leida ning lastel ei ole motivatsiooni õppimiseks. vaatamata eraldatud rahalistest vahenditest ei suuda valitsus ehm, anda võimalust hästi haritud roomadele. valitsusvälised organisatsioonid, kirikud, kodanikuühiskond kindlasti saab siin väga olulist rolli mängida, olles juhiks ja teenäitajaks meie inimestele romade küsimus peab äh, olema selgelt nähtav arutelus ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on, äh, on äh, sellele teemale tähelepanu pööratud. Jan Stibula on arst Šveitsis, kes on algatanud esimese romade kongressi, mida me toetame ja me kasutasime seda võimalust selleks, et mälestada ja tähistada rahvusvahelist romade päeva me oleme veendunud, et haridus suudab üle saada tõketest romade ja mitteromade vahel. keegi ei saa valida seda, kuhu me sünnime, kellena me sünnime, kas tervena, haigena, vaesena, rikkana. ja ilma abita ei suuda keegi nõiaringist välja murda, mida kiiremini me neid aitame, seda suurem on lootus kõikide meie ühiskondade jaoks praegusel olukorral on kaugeleulatuvad mõjud kõigile meile ja see lihtsalt suurendab radikalismi. suur tänu, proua Linnar, kaks minutit. tänan, volinik, kolleegid, ma väga tervitan seda arutelu seoses rahvusvahelise roomade päevaga roomad on endiselt äh, silmitsi tagakiusamise ja diskrimineerimisega kõikides eluvaldkondades ja ma tahaksin meile kõigile meelde tuletada, et äh, diskrimineerimise vältimine on üks põhiväärtus Euroopa Liidus, me peame tegema rohkem roomadega seotud stereotüüpide vastu ka edendama ka nende sotsiaalmajanduslikku integreerimist, siis me saavutame võrdsuse kõigile Euroopa Liit ja liikmesriigid on pühendunud äh, sellistele eesmärkidele, aga kui vaadata, milline on reaalsus, siis me oleme nendest standarditest väga äh, kaugel. meil on diskrimineerimine, segregeerimine, juurdepääsu takistamine haridusele, elamispindadele, töökohtadele, me, me ei tohi seda sallida ja me ei saa olla rahul riiklike roomade integreerimise strateegiatega, mis eksisteerivad ainult paberil. Euroopa Parlament peaks olema rohkem kaasatud, et me saaksime proaktiivselt tegutseda ja hinnata, kui palju strateegiaid rakendatakse, millised on nende kulud ja tulud äh, ehk tulemus nii-öelda. meil on kohustus tegutseda ja tagada, et põhiõigusi austatakse igal pool. suur tänu. järgmisena proua Ernst, kolm minutit. tänan. jah, sellest teemast on suhteliselt äh, raske kõneleda siin äh, pooltühja saali ees. roomad elavad Euroopas juba üle kuuesaja aasta ja kuuesajast aastast äh, peaks ju piisama, et kelt kehtida kohanikuna, naabrina, tööalase kolleegina ja Euroopa vasakpoolsed ütleksid ka sõbrana. roomad on äh, maailmakodanikud Nad ei ole mitte kunagi ühtegi sõda alustanud ja paljudes maailma riikides on nad ühiskonda rikastanud ja rikastavad seda ka tänapäeval. nagu äh, Ronald D. Kanalata äh, kirjanik äh, on öelnud või oma tööd teinud, Romani Roose, Maria Rosenberg, Jürgen Wilhelm Treumann, sarnaselt äh, paljude teiste roomadega hukati kõik need mainitud isikud äh, Hitleri poolt äh, koonduslaagrites. ma olen rääkinud paljude roomadega ja nad on öelnud mulle, et nad ei soovi oma riiki, nad ei hoia kinni mingist teatud religioonist, nad lihtsalt tahavad elada seal, kus nad asuvad Nad äh, tahavad äh, pere luua, vanaks saada, nad ei soovi erikohtlemist, vaid äh, väärikat kohtlemist, võrdset kohtlemist ja nad ei soovi tunda hirmu sellepärast, et nad on romad. Nad peavad endiselt selgitama, et nad on inimesed, soovivad sarnaselt meile elada rahus ja kindlasti nad ei identifitseeri end ainult muusikuna ja kindlasti nad ei äh, elatu laste varastamisest. me ei saa Saksamaalt saata neid tagasi näiteks Kosovosse kui turvalisse päritoluriiki, kus neil ei ole mingeid võimalusi omale väärikat elu luua me peame võitlema inimväärika maailma eest, see on väga keeruline töö äh, roomade organisatsioonidele, nii väikestele kui ka suurtele ja ma tahaksin äh, täna tänada kõiki neid organisatsioone, mitte siin äh, korrutada üle integratsiooni sõnasid meil on Roomade keskus äh, Göttingenis, Roomade parlament äh, Budapestis, meil on äh, Serbias, Kosovos, Rumeenias, Bulgaarias, Hispaanias palju algatusi, mis on tulnud äh, roomade poolt. Need algatused ei räägi asjadest, vaid nad ähm, viivad tegudeni, näitavad, mis on oluline, et inimõigused äh, on äh, ette nähtud selleks, et äh, inimene saaks tunda ennast tõesti päris inimesena. proua Randke, poolteist minutit. suur tänu, volinik, äh, kolleegid, austatud roomad üle kogu maailma. rahvusvaheline roomade päev on mälestamise päev me peame meenutama neid jõledusi ja jälitamisi, millega roomad on sajandeid seisnud silmitsi siin kontinendil, aga samas me peame tähelepanu juhtima ka sellele ebaõiglusele, millega roomad puutuvad kokku ka täna igapäevases elus. meil on siinkohal vastutus kanda, me peame looma täielikult kaasava Euroopa Liidu vastu, me peame võitlema äh, Ähm, roomafoobia vastu ja looma võrdse ühiskonna. meil on võimalik luua diskrimineerimisvastane poliitika ja selline ühiskond, mis annab võrdsed võimalused, kui me räägime tervishoiust, elukohast, tööst ja haridusest. Euroopa Liidu tõukefondid on üheks vahendiks, mis meil on, et neid eesmärke saavutada, aga me peame minema veelgi kaugemale, sellepärast et diskrimineerimise vastane võitlus ei lõppe poliitikate kujundamisega. me peame tegelema oma peavooluühiskondadega süvitsi üksteist miljonit roomat elab Euroopa Liidu äh, liikmesriikides, erinevused on väga suured. kui ma teen äh, ajalehe lahti, siis ma iga päev näen äh, stereotüüpset lähenemist roomadele ja me peame võitlema selle roomafoobia vastu Euroopa Liidus. koos äh, romade aktivistidega on nad tänanud mind selle eest, mis ma olen teinud ja mina omakorda tänan Euroopa Komisjoni ka võrdsete võimaluste eest äh, võitlemisest. aga ma soovin, et mind rohkem ei tänataks, meie peame olema tänulikud selle rikkuse eest, mida roomade kultuur Euroopas äh, esindab. me peaksime olema tänulikud kõikidele roomadele, kes on äh, avanud mulle oma kodud, jaganud minuga oma toitu ja olnud äh, osu Erika, Ivana, David ja teised, äh, suur tänu teile, et te olete minul lasknud endaga koos võidelda roomade vastasuse vastu Euroopa Liidus, see teeb mulle suurt au, aitäh. suur tänu ja nüüd äh, härra Carver, poolteist minutit. mäletan ühte vestlust oma isaga kes ütles, et poeg, ära kunagi unusta ära seda, kust sa pärit oled, vastasel korral sa ei saa kunagi olla ähm, aus enda vastu ja tegemist oli, oli mustlasega, kes niimoodi rääkis oma pojale. ta oli selline tüüpiline äh, oma rahvuse esindaja, kes oli vintske ja tark. Ähm, olles ähm, Briti parlamentäär äh, Rooma juurtega teama, millest ma räägin. Eh, romade, rahvusvahelisel romade päeval sain kokku inimestega, kes esindavad romasid eh, ja andsin üle eh, ka vastava kirja oma valitsusele, Briti valitsusele selle kohta, kuidas uuesti defineerida see rändrahva mõiste selleks, et aidata minu rahval üle saada raskustest, millega nad silmas, silmitsi seisavad ja olen pöördunud ka eh, Briti parlamendi mm, eh, holokausti komisjoni vastu, et nad tegeleksid ka romade küsimustega austatud eh, president, kahekümne esimesel sajandil Suurbritannias ei ole kunagi olnud olukord nii, nii terav, nii Ühendkuningriigi parlament kui teised peavad olema oma ülesannete kõrgusel ja tegelema nende küsimustega selle asemel, et need kalevi alla matta. suur tänu, proua volinik, palun. ja ma tänan selle inspireeriva arutelu eest, ma olin teie kõigiga nõus. ja pean mõtlema järele mitmete teemade üle, mida te mainisite. üks kolleeg ütles, et me peame tegema palju ja teeme, peame tegema seda kohe. aga me juba teeme väga palju ja me oleme teinud palju, me oleme investeerinud palju, aga see ei ole toiminud, sellepärast et olukord ei parane. vastupidi, olukord hoopiski halveneb. nüüd on äh, näha, et kogu see sallivuse atmosfäär Euroopa Liidus äh, väheneb roomad on äh, üks nendest äh, etnilistest rühmadest, keda rünnatakse. seetõttu me peame pingutama veelgi rohkem. tekib küsimus, et äh, kus on barjäärid, miks me ei suuda saavutada rohkemat kodanike kaasamisel ma näen siin kolme põhiprobleemi. me peame tegelema siin mitmete valdkondadega korraga, töö, tervishoid, sotsiaalkaitse, haridus, eriti peame me kaitsma lastega perekondi. me näeme liikmesriikides, et Äh, neid sektoreid haldavad erinevad äh, ministeeriumid. meil on vaja ühtset lähenemist äh, ja ma loodan, et riiklikes strateegiates saadakse ka sellest killustatusest lähiajal üle. teiseks, mulle tundub, et me teeme seda roomade poliitikat äh, roomade jaoks, aga mitte koos nendega. meil tuleb neid äh, rohkem kaasata, me ei saa oma poliitikaid äh, ilma nendeta teha ja seetõttu on olulisem toetada valitsusväliseid organisatsioone ja kohalikke kogukondi, kes on igapäevaselt roomadega kontaktis valitsusvälised organisatsioonid äh, ei tegele ainult roomade probleemidega, vaid ka palju muude teemadega, meil tuleb tagada nende kestev rahastamine, siis oleksid ka projektid, äh, millega nad tegelevad, jätkusuutlikumad. ja viimane probleem, mida ma tahaksin esile tõsta seisneb selles, et Euroopa Liidu rahastus peab olema parem, me räägime siin lühiajalistest projektidest, aga on vaja ka pikaajalist tegevust, et olukorda muuta. tegemist ei ole mingi äh, tühise ülesandega, me soovime muuta stereotüüpe ja eelarvamusi, mis ühiskondades eksisteerivad ja seda ei saa teha lühiajaliselt äh, halvasti rahastatud äh, vahenditega, nii et äh, töötagem koos ja olgem julged tunnistama, et me teeme praegu midagi valesti ja me saame seda teha paremini